austatud kolleegid, jõuame nüüd äh, hääletusselgituste juurde. kõigepealt äh, härra Tšeslav Adamsi-Kerski raport otsetoetuste kohandamise määr kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. esimesena saab sõna härra Peeter Jaar üheks minutiks, palun. ja palun teistel kolleegidel äh, saalist väljuda. austatud kolleegid, äh, palun lahkuge täiskogu saalist ja andke nendele, kes soovivad hääletusselgitustega esineda, võimalus seda teha. härra ja ähm, proua president, ma soovisin